minu esimene märkus, proua president. palun olge vaiksed saalis, respekteerige sõnavõtjat. señora presidenta señora presidenta proua president kui te lubate siis jätkan te peaksite sõnavõtvaid parlamendisaadikuid kaitsma Te ei ole selgitanud, mikspärast on üks fraktsioon püüdnud katkestada Burundi arutelu. miks nad tegid nii? Burundi rahvas kannatab, inimesed surevad võitluses demokraatia eest ja siin toimub selline tsirkus. suur aitäh ma arvan, et õige viis nüüd jätkata debatiga on maha rahuneda ja anname proua Valentsianole uuesti sõna kolmeks minutiks. Nosotros deseamos que se celebren elecciones democráticas en Burundi. me tahaksime, et Burundis toimuksid demokraatlikud valimised, aga äh, äh, praegused tingimused ei ole selle jaoks soodsad valimised on Burundi ja kogu regiooni jaoks väga olulised. ja ma tahaksin ka täna tänada meie esindaja, meie suursaadikud tööd Burundis, meie äh, kõrge esindaja tehtud tööd, meie vaatlejate tehtud tööd, kolleegi David Martinit. Nende töö on võimaldanud meil hinnata seda äh, tegelikku olukorda Burundis, olukorda, kus ähm, vaba meedia on blokeeritud, opositsiooni kiusatakse taga. alates aprillist on üle neljakümne inimese surma saanud, inimesed on lahkunud Burundist, peaaegu sada tuhat kodanikku on põgenenud repressioonide eest. president ähm, Burundis on, on põhiseadus tekkinud, ta on oma kaaskodanike elu ohtu seadnud, konstitutsioon on jalge alla sead- äh,, tallatud, Arusha kokkulepe on jalge alla tallatud. ja kui me nüüd nõustume sellega, et president tõesti võib kandideerida uuesti, siis ma arvan, et see ei ole õige praegune president ei tohiks rohkem kandideerida, see ainult suurendab pingeid. aga keegi ei ole suutnud neid arenguid peatada. Burundi kodanikud saavad hukka, surevad ja vaatamata sellele tundub EF-, EFTD kolleegidele, et tegemist on mingi naljaga. mõtleme, kuidas kasutada finantsabi selleks, et toetada kodanikuühiskonda Burundis, et kaitsta Arusha kokkulepet, sest Euroopa Liidu vahendeid tuleb kasutada demokraatia toetamiseks. me peame ka piiravaid meetmeid vajaduse korral võtma, näiteks eh, mitte andma Burundi praegusele eliidile viisasid, sest nad takistavad demokraatlikke arenguid. samuti tuleb nende pangaarved külmutada mida arvaksid Burundi kodanikud, kui nad näeksid seda, mis täna siin juhtus? arutelu lihtsalt saboteeriti, mängides kodukorra reeglitega. inimesed lihtsalt irvitasid demokraatliku tavalise tõsise arutelu üle. mul on häbi selle pärast, ma tean, et osa fraktsioone on siin moodustatud lihtsalt selleks, et Euroopa Liitu õõnestada ja Euroopa Liidu väärtusi õõnestada. tänan. suur aitäh. aitäh teie sõnavõtu eest, järgmiseks härra Telitška, üks minut. suur aitäh, kõigepealt tahaksin vabandada eh, meie külastajate ees, kes istuvad rõdul, see ei olnud kõige parem näide poliitilisest kultuurist eriti just siis, kui me kaitsesin meie õigust jätkata debatti Burundi teemal. teema on nii delikaatne ja siis nimetati meid lihtsalt fašistiks ja see inimene isegi ei olnud võimeline vabandama selle pärast. teen väga lühidalt, me oleme saanud mitmeid äh, olulisi teateid ja teilt saanud informatsiooni, me teame, äh, milliseid samme Euroopa Liit astub kuid mõni asi on siiski puudu, palun eh, andke meie sõnum proua Magarinile edasi. meetmed ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames võiksid aidata survet avaldada praegusele Burundi režiimile, nii et olukord ei halveneks. seda ma ei kuulnud praeguses eh, sõnavõtus siin või eelmises sõnavõtus. ÜVJP meetmeid tuleb kasutada selleks, et olukord ei halveneks. seda on meil vaja, tänan. aitäh, järgmine kõneleja on proua Lopez Bermejo üheks minutiks. Gracias, presidenta. La situación de Burundi es aitäh, proua president, olukord Burundis on väga halb ja nagu tihti Aafrikas äh, juhtub, äh, lääne meediakanalid seda unu-, selle unustavad ära, kaks äh, kuud pidid naaberriigid võtma vastu rohkem kui sada tuhat pagulast, kes põgenesid ebastabiilsuse ja vägivalla eest. see on õppetund solidaarsuse kohta Euroopale, Euroopa kindlusele, kes on väga häiritud, kui tal on mõned asüülitaotlejad on nii palju sekkumisi Euroopa Liidu poolt, aga vaja on anda ka tehnilisi vahendeid agentuuridele ja vabaühendustele. seda on äh, vaja, aga sellest ei piisa me näeme, et tegemist on kaubandushuvidega ja geostrateegiliste huvidega ning tundub, et need on olulisemad kui Aafrika rahvaste rahumeelne kooselu. tegemist on lihtsalt sellega, et tahetakse ekspluateerida Aafrika ressursse ning nende ressursside eest saadame neile val-, va relvi meil on vaja nende poliit-, konfliktide poliitilist lahendust, meil on vaja, et Aafrika Liit äh, tegutseks vahendaja selleks, et seda piirkonda stabiliseerida, me peame töötama rahu nimel. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Sargentini pooleteiseks minutiks voorzitter nou laten we dan één lichtpuntje zien wie had er. aitäh proua president me peame nägema ka positiivset ühelt poolt äh, on meil suur huvi äh, Burundi teemalise arutelu vastu, see on hea. kaks ähm, nädalat tagasi pidime Burundisse reisima, mm, äh, meie mm, liige David Martin pidi seda tegema, asi tundus olevat halb, aga mit-, ei tundunud nii halb, aga paari päevaga olukord muutus täielikult. president nõudis kolmandat äh, ametiaega, sellele järgnes vägivald ja putši äh, katse ja nüüd äh, ongi olukord selline. ja see mõte, et kahekümne üheksandal juunil peaks toimuma parlamendivalimised, selle mõtte võib unustada. meie vaatlejatena sinna minna ei saa, sest mina arvan, et valimispäeval äh, on palju vägivalda, seda ei saa legitimeerida ja väike vaatlusmissioon ei saa ka vägivalda vältida, äh, tõkestada. me näeme tohutut kriisi, sadu tuhandeid äh, pagulasi, noor, äh, noortest koosnevaid võitlejaid, kes äh, inimeste ustele riste maalib. küsimus on, et mida me oleme tähelepanuta jäänud, jätnud viimastel aastatel, et olukord on muutunud nii katastroofiliseks, see on kurb. me peame äh, säilitama huvi, aga me ei saa osaleda valimisvaatlusel. aitäh, proua ja nüüd annan sõna proua Mäkkapanile kolmeks minutiks aitäh, ma tahaksin kõigepealt äh, olla nõus proua Valencianoga lugupeetud kolleegid, kes räägivad oma va-, oma äh, vanavanematest viiskümmend või seitsekümmend aastat tagasi, aga need äh, solvangud ja piinamine ja vägivald, see on see, mis praegu Burundis toimub ja sellest me peaksime rääkima. ja mida näg-, mõtleksid Burundi inimesed, kui nad näevad, näeksid sellist arutelu nende koduriigi kohta kasutatakse oma poliitiliste mm, mõtete edendamiseks nende inimeste poolt. mõelge selle üle, mõelge võib-olla ka Burundi inimestele, kelle jaoks see arutelu on väga oluline, sellepärast et tegemist on nende riigiga, nende lootustega ja e, nende lootustega demokraatiale ja meie oleme piisavalt õnnelikud, et demokraatias elada aitäh volinikule selge äh, ülevaate eest äh, Burundi olukorrast. sellest ajast peale, kui me viimati Burundist rääkisime, ei ole olukord paranenud. ma olen saanud teavet äh, kohapeal olevatelt inimestelt toimuva kohta, inimõiguste rikkumiste kohta, noorte võitlejate kohta, kes on seotud valitsusega, kes põhjustavad vägivallategusid ja hirmutavad inimesi, millest meie kolleeg ka just rääkis, ja raskustest ja kannatustest, mida põhjustab ebastabiilsus selles riigis. inimesed äh, põgenevad üle riigi piiride. mul on hea meel, et me suurendasime äh, humanitaarabi erinevalt UKIP-i liikmetest, kes arvavad, et seda ei ole vaja Äh, paljud inimesed on põgenenud Burundist Tanzaniasse ning meile tuletati meelde, et Euroopa Liit on Burundi ähm, suurim rahastaja, abiandja. Burundi on äh, inimarengu indeksis äh, ähm, väga madalal kohal. ma, me peame jätkama Burundi abistamist praegu. ma ei arva, et vaesed inimesed peaksid maksma oma valitsuse hullumeelsete tegude eest. me peaksime Burundi valitsustele meelde tuletama, et nõukogu võttis kaheksateistkümnendal mail vastu olukorra kohta järeldused ja selge peaks olema see, et me vaatame, mida me saame teha, me tahame, et seal toimuksid valimised ning ma tahaksin olla nõus ka teistega, kes kiitsid meie peavaatleja David Martini tegevust. ta on teinud koostööd kolleegidega, kes soovivad, et Burundis oleks te demokraatia, et seal toimuksid valimised korralikes tingimustes ja nüüd on mõni nädal aega olukorra parandamiseks. ma loodan, et Burundi valitsus jälgib meie arutelu, kuulab, mida me ütleme ja toimib vastavalt, aitäh! aitäh, proua ja järgmine kõneleja on proua Becerra mm, üheks minutiks. proua president, proua härra volinik Belgia ametivõimud räägivad äh, Rwanda, Urundi Rwandast, teisest Rwandast, kolmsada tuhat äh, inimest mm, sai Burundis surma Tutsi ja Hutu konfliktides. Ähm, vaesuse eest on põgenenud sajad tuhanded ja ebastabiilsusest. kas Burundi on uus Rwanda? Mm, president üritab jääda ametisse vastuolus konstitutsiooni ja Arusha rahulepingutega, selles ongi selle konflikti põhjus. mida ütleb Euroopa? Euroopa peab tegutsema Rwanda konflikt ei olnud mitte ainult etniline, vaid ka poliitiliselt motiveeritud. toona oli tegemist sellega, et rahvusvaheline üldsus ei sekkunud ja äh, tegemist oli genotsiidiga, kus hukkus kaheksasada tuhat inimest. Ban Ki-moon viitas vahenditele, mis võimaldaksid kaitsta rahu Burundis kui üks kord ei tegutseta, siis tegemist on raske veaga, aga kui seda tehakse teist korda, siis tegemist on kuriteoga, aitäh. aitäh ja sellega on meie kõnelejate nimekiri läbi. ja nüüd äh, on meil vaba mikrofoni voor ja kõigepealt saab sõna härra Caputo. aitäh, proua president. jällegi peab meie koda tegelema Burundi kriisiga. ma tuletan äh, meelde Babuko Burika juhtumit, Burundi ajakirjaniku juhtumit. viimastel nädalatel enne äh, president Kurunziisa äh, kukutamiskatset ja valimiste edasilükkamist on toimunud väga palju vägivallategusid. Ähm, hukkunuid on nelikümmend, sajad tuhanded on riigist lahkunud, erinevad vabaühendused jälgivad protestimeeleavaldusi mis põhinevad sellel, et president vastuolus konstitutsiooniga äh, soovib kolmandat korda presidendiks kandideerida. tuleb kuulata Aafrika Liidu häält, aga ka Euroopa häält, tuleb lõpetada tagakiusamine, vaja on äh, ta-, äh, korrakohaseid valimisi ja val-, ja konstitutsiooni austamist. aitäh, järgmine saab, saab sõna härra Marias härra proua president, me jälle jä, oleme pealtvaatajad samas näitevangus, Burundi näitemängus ja to, tekivad samasugused konfliktid. eelmise presidendi ots, otsus kolmandat korda presidendiks kandideerida eh, hoolimata Arusha rahulepingust, see läheb tõesti liiga kaugele viimastel nädalatel oli Burundis äh, Butši katse äh, saja, sada tuhat, rohkem kui sada tuhat inimest on üritanud, on riigist lahkunud naaberriikidesse, opositsiooniparteide õigusi kärbitakse, nüüd äh, toimuvad uued valimised, kus ei ole mingeid demokraatlikke garantiisid, vägivald äh, opositsiooni vastu on levinud, need valimised ei tohi toimuda ja seetõttu rahvusvaheline üldsus ja Euroopa Liit peavad võtma äh, algatuse ja Euroopa Liit peab äh, lõpetama abi andmise Burundile ja kasutama seda raha nende inimeste aitamiseks, kes on Burundist põgenenud. aitäh ja nüüd saab sõna härra Jakovtšitš proua president, härra volinik. tegelikult on ainult üks küsimus. kas me näeme nüüd uue kodusõja algust? kas me näeme võimalikku kaost, mis Burundis juba on, et kas see levib teistesse riikidesse, see on üks küsimus ja on veel üks teine küsimus millised äh, vahendid ja mehhanismid meil on selleks, et vältida uut kodusõda Burundis ja selle konflikti levimist teistesse riikidesse, milles samuti varsti toimuvad valimised? me loomulikult peaksime tegema kõike, mis võimalik, selleks, et äh, härra Nkurunziisa ei kandideeriks kolmandaks äh, ametiajaks ma arvan, et see on ainus võimalus, kuidas tegutseda. muidu on, näeme me tõesti kolmandat kodusõda. järgmisena saab sõna härra Frunzulitsa. president in africa history repeats itself another president seeing the end of his power tries president äh, kes näeb et tema võim hakkab lõppema äh, üritab muuta põhiseadust selleks et jääda riigipeaks tulemuseks on mäss äh, sõjaväes ja rahvastiku hulgas riigipöördekatse see praegu burundis toimub ma tahaksin austada Äh, sõltumatute ajalehtede äh, ajakirjanike julgust, eriti mm, Vakuviku äh, ajalehe ajakirjanike julgust, kes on hoolimata kõigest e-, edastanud uudiseid. olukord Burundis ei ole aktsepteeritav ri-, rahvastik on väga palju juba äh, kannatanud nälja ja muude probleemide all ja nüüd surutakse nad lõplikult põlvili. me pea, te peate edastama proua Mogherinile sõnumi, et Euroopa Liit peab tegutsema selleks, et lõpetada see võimatu olukord, aitäh. Arena képviselőasszonynak adok szót. Ja sõna saab proua Reena ma olen nõus kõigi kolleegidega selles osas, et äh, me tõesti peame olema solidaarsed Burundi rahvaga. Aafrika Liidu võetud otsus äh, lükata valimised ette poole, edasi pooleteiseks kuuks, äh, seda ei saa pidada rahuldavaks, kuna valimiste pidamise tingimused ei ole olemas, ei ole rahu, ei ole vaba meediat, ei ole poliitilist pluralismi me peame sellega tegelema ning rahvusvaheline üldsus on kohustatud kasutama diplomaatilisi kontakte, aga meil on ka teisi võimalusi, me saame abirahasid ümber suunata kodanikuühiskonnale, me peame kehtestama sanktsioone isikutele, kes, kellele võiks näiteks viisa keelde panna või me võiksime ka külmutada nende isikute varad, kes on toime pannud kuritegusid Burundis, aitäh! aitäh ja nüüd annaks sõna härra Bogdanovile. ma näen, et te olete jälle siin. ma tahtsin teile tegelikult juba enne sõna anda, aga nüüd on teil sõna üheks minutiks. ma tahaks sõna võtta veidi teisiti kui minu eelkõnelejad. ma ei arva, et oleks palju eurooplasi, kes äh, muretsevad Burundi pärast. ma arvan, et eurooplased äh, tahavad, et Euroopa teeks asju, millest on kasu eurooplastel. kui rääkida inimestest, kes Burundis surevad, siis äh, väga kahju, aga miks me ei räägi enesetappudest Euroopas, kuna majandus ei toimi hästi, ettevõtted ei toimi, kuna valitsused ei, ei tegutse hästi miks me ei mõtle kõigepealt nendele, keda me ei saa kaits-, päästa Vahemeres, miks me mõtleme äh, Burundile, me mõtlesime Massaidele ja Birmale, miks me ei mõtle Euroopa illegaalidele? miks me räägime siin, me räägime siin Burundist, aga me ju oleme Euroopas mida me peame tulevikus tegema, kas teil ei ole häbi? ja sellega on mm, sõnavõtud lõppenud parlamendiliikmete poolt ja nüüd ma annan sõna volinik Navratšitšile, kes räägib äh, komisjoni nimel ja vastab äh, teie sõnavõttudele. jah, me peame toetama Burundit ja Burundi rahvast, kuna olukord on nii keeruline ja nii katastroofiline ma mõistan täiesti teie muret ja ma olen avatud teie ettepanekutele. ma edastan need kõrgele esindajale, asepresident Mogherinile, kuna olukord on nii ebakindel, siis peame me jätma avatuks kõik võimalikud lahendused. see tähendab seda, et me peame kaaluma konsultatsioone Cotonou lepingu artikli üheksakümmend kuus alusel ja vastavaid meetmeid, mida oleks võimalik võtta ja loomulikult äh, ka äh, rahalise abi andmist. me peame arvesse võtma ka seda, et võib-olla on võimalik kasutada ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika meetmeid äh, millest rääkis äh, austatud saadik Telitška. aga ma arvan, et äh, eelkõige peame eelistama rahumeelset lahendust ja poliitilist dialoogi ja seetõttu on vaja toetada piirkondlikke ja Aafrika Liidu püüdlusi äh, olukorra lahendamiseks ja valimiste pidamiseks. me peame jälgima äh, olukorda igapäevaselt ja kindlasti olete te sellise lähenemisega samuti nõus. ja ma ootan edasist võimalust teiega dialoogi pidada ja tunnustan parlamendi rolli äh, selles, et see oluline teema on meie päevakorras. suur tänu, härra volinik. sellega on meie arutelu